head kolleegid, kutsun teid üles oma kohtadele asuma. olge nii kenad La séance est reprise. Istung on jälle avatud tänane hommikupoolik on meil pühendatud hääletustele. kaks esimest hääletust puudutavad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, tegemist on kolleegide Olbrichti ja Toma algatusraportiga ja teine algatusraport puudutab Euroopa Liidu uusi omavahendeid. raportöörid on Gerard Dupre ja Jaanus Levandovski ma kutsun teid üles sisestama hääletuskaarte seadmetesse, et me saaksime katsetada, kas kõik töötab. Le scrutin est ouvert hääletus on alanud, see on test meil praegu. hääletus on alanud. kakskümmend seitse kaarti on sisestatud. nüüd äh, juba kakskümmend, nüüd on kakskümmend viis, ma näen kaks kolleegi ei ole hääletanud, aga nad on kaardid pannud siis äh, kakskümmend kuus. kes on see kahekümne seitsmes, kes ei ole hääletanud? hääletus on lõppenud Bien, donc nous allons asume hääletama kõigepealt hääletame järgmise, järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu. erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. suu-, tak-, see oli viiskümmend kaks, tagasi lükatud viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmteist poolt, kaksteist vastu. tagasi lükatud tagasi lükatud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kuus, poolt. vastu. erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa ja sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada nelikümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kuni sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend seitse on tagasi võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kuus, kontrollime, sada kuuskümmend kaheksa, kontrollime, elektrooniliselt hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend, kakskümmend kolm vastu, üksteist poolt, sada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa kuni other programs, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kolm poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi on meil identsed muudatusettepanekud kakssada kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli ja kakssada kolmkümmend viis. Neid me saame hääletada plokina. see puudutab äh, äh, alapealkirja üheksa, lõike nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu. Äh, see oli osa plokist, hääletasime juba. kas ma ei öelnud? aga tundus, et äh, kakssada kolmkümmend seitse. paneme hääletusele kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu kontrollime, elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks vastu, kolmteist poolt. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud kompromiss kuusteist poolt. vastu. erapooletuid vastu võetud kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksateist poolt, viisteist vastu. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend üks suulise muudatusettepanekuga teie ees on tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, see oli kompromiss nelikümmend muudatusettepanek äh, nelisada kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelisada kuusteist ja nelisada seitseteist identsed, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelisada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek nelisada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud võib-olla peate pisut puhkama nüüd vahepeal, ma ei näe, et kõik käed tõuseksid poolt või vastu. üles, üleskutse minu poolt siis ja nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist, üheksateist vastu, kolmteist poolt, nelisada üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viissada kuus. eraldi hääletus Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide soovil esimene osa kuni ex ante conditionalities, kes on poolt. vastu, era, erapooletud vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viissada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kümme poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek viissada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viissada kolmkümmend kahes osas, esimene osa kuni education and health care, kes on poolt? vastu erapooletud tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada kolmkümmend viis poolt, langeb ära. kompromiss nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek viissada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viiskümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuussada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuussada neli, kes on poolt, vastu kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt, kuusteist vastu. kuussada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend neli, kes on poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud. kuussada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kuussada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt ja see on alanud siis kuussada nelikümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt. kuussada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuussada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kuusteist vastu. härra Albrecht hääletas, hääletas. tagasi lükatud. napilt. kompromiss viiskümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuussada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada kuuskümmend ja kuussada kuuskümmend üks identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuussada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend kuus, kuussada seitsekümmend kuus, kaks osa, esimene osa kuni gender balance. kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid peame kontrollima. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt. kuussada seitsekümmend seitse, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud, teine osapoolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viissada üheksakümmend üks. hääletame ainult teist osa suulise muudatusettepanekuga Teil on tekst olemas, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, kuusteist vastu. kompromiss kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tõstke võib-olla siiski kätt poolt ja vastu. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek ettepanek üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuussada kaheksakümmend tagasi võetud, kuussada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuussada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend kaks langeb ära, kuussada seitsekümmend kaheksa ka langeb ära. nüüd läheme edasi ja jõuame muudatusettepanekuni üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist on ta-, äh, seda ei hääleta, sest me ei saa teda vastu võtta. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime, see ei olnud kuigi selge, kakskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud Äh, tagasi lükatud selgelt ja tõstke palun kätt. muudatusettepanek kakskümmend viis on kaetud juba, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd jõuame arvamuste juurde. Regi omadest Regi C poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO, siin ei pea hääletama, kõik on kaetud. kontroll, teen ettepaneku, et hääletame korraga need arvamuse osad, mis ei ole kaetud varasemalt need lõiked siis. poolt. härra Tupre. Te tahate eraldi hääletada, härra Tupre? hästi, siis äh, lõige kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõiked, mis lähevad kalanduskomisjoni alla, kolmteist poolt kas nendes lõigetes, eh, mis kaetud ei ole varasemalt, eh, kas me saame plokina hääletada? härra Dupre? jah, välja arvatud kakskümmend üheksa ja kolmkümmend. välja arvatud kakskümmend üheksa ja kolmkümmend. hästi, siis kolmteist kuni kakskümmend seitse võib-olla on lihtsam äh, ikkagi kõik lõiked läbi hääletada, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe, kolmekümnes veel, kolmkümmend kalandusest, poolt. kolmkümmend kalandus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe, kõik on kaetud. transport neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus. nii on sama kiire, ütleb esimees, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapo-, pooletute tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kultuurikomisjon kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naiste õigused üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ahvet on kaetud, envi kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. Agri, kaks poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. Äh, Teve, kas saame plokina teha? vastuvõtjaid ei ole seega siis teeb äh, kaks, kakskümmend, kakskümmend üks, kolmkümmend üks, kolmkümmend neli, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu tekst koos kõikide muudatustega, mis heaks kiideti. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud kakskümmend üheksa poolt, neli vastu ja kolm erapooletut. õnnitlused meie kahele raportöörile Isabellile ja Janile. aitäh ka meie kaastöötajatele ja variraportööridele kompromisside ettevalmistamisel, ega see lihtne ei olnud. hästi, paar hetke hingamisaega, lubate siis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 hästi, kas olete valmis uute omavahendite üle hääletama? ma tänan meie raportööre ja neid, kes aitasid meil ette valmistada hääletusnimekirjad ja kompromissid Vous êtes prêts Donc nous avons à nous prendre... niisiis, nüüd algatusraport, mille valmistasid ette Gerard Depre ja Jaanus Levandovski. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist, poolt, vastu kontrollime üle, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud äh, kaheksateist poolt, seitseteist vastu. niisiis, kolm langeb ära. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kolmteist, muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige viisteist, muudatus kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige kuusteist, muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, e-, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksakümmend üks muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm on tagasi võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud vabandage, ütleb esimees, unustasin kaheksakümne üheksanda muudatusettepaneku. poolt, vastu. ei ole selge, kõik ei tõstnud kätt ning karistuseks on elektrooniline hääletus, mis on nüüd alanud. kas kõik on hääletanud? sellega on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neljateistkümne vastu muudatus üheksateist. vabandage, ütleb esimees kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa, sada, sada kaks, sada viis, sada üksteist, eh, need lähevad plokina hääletusele, kui olete nõus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist, sada kaheksateist, sada kakskümmend, sada kakskümmend neli ja sada kakskümmend kuus tulevad hääletusele plokina. poolt, kes on nende poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige nelikümmend kaks muudatussada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, neliteist poolt, kakskümmend vastu. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige viiskümmend, sada nelikümmend kolm muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaheksa A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaheksa B poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaheksa D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd sada viiskümmend seitse, küsib esimees. NV5 poolt, NV5 vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja sada viiskümmend seitse langeb ära. kompromiss kakskümmend kaheksa E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu. Te kõik ei tõsta kahjuks kätt ja sellest tulenevalt hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. sada kuuskümmend neli. kas kõik hääletasid? kakskümmend po-, üks poolt, neliteist vastu. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd põhjenduspunktid. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, ja nüüd jõuame arvamuste juurde. Inta lõige viis ja kuus, mis ei ole kaetud. siin tuleb hääletada äh, hääletusplokina poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu tekst koos muudatustega nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, üks hääl on veel puudu. viimane kutse hääletama. kolmekümne kuues hääletaja, palun, jah, hästi, nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud sellega heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, neli vastu ja üks erapooletu õnnitlused äh, härra Gerard Deprele ja Janus Levandovskile, kes äh, said kolmkümmend üks häält, kõneldes ühel häälel ise. Bon. Félicitations à nos collaborateurs. õnnitlused ka kaastöötajatele. un problème d'apprentissage. Bon. Alors, ça n'est pas parce que vous avez voté sur... nüüd mitte sellepärast, et mitmeaastane finantsraamistik on ära hääletatud ja ka oma vahendatud, et peaksite nüüd kuidagi alahindama järgnevaid raporteid. ma tahaksin toonitada ka järgnevate tähtsust. meil on üks muudatus, aga see ei ole sobilik. ja siin on tegemist, jah, muidugi. terase ja kivisöe kohta käiva tekstiga ja me peame ütlema ei või jah. seega me hääletame nimelise hääletuse teel selle teksti osas, äh, mida ei saa muuta. hääletus on alanud kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile, jah, suur aitäh, ütleb esimees endale. see on üks neist raportitest, mida keegi ei taha meie komisjonis, aitäh ka aplausi eest. niisiis nüüd globaliseerumisega kohanemise fond, Ericssoni taotlus ja Urmas Paet on raportöör. kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris selge. kontrollime elektrooniliselt seitsmenda osas, seitsmes muudatusettepanek, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, seitse vastu, vabandage, aga kutsun üles neid, kes kätt ei tõsta piisavalt, seda tegema. kaheksa poolt, vastu. erapooletud jällegi ei ole selge, kaheksas poolt. vastu ma nägin peaaegu sama palju poolt kui vastu, seega kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kuue vastu, aga tõesti, käed ei tõuse. jooge klaas vett. üheksa muudatus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, hea, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime, üksteist. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist kolmeteistkümne vastu. number kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus seitse, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris selge, kuusteist kuusteist, ütleb esimees, aga talle öeldakse, et seda juba hääletati, nii et seitseteist. seitseteist hääletus on alanud, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksateist vastu, neliteist poolt. muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd kogu tekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud kolmkümmend häält eh, kahe vastu. õnnitlused eh, kolleeg Paedile. Nous allons maintenant nous prononcer sur euh, nüüd jätkame järgmise raportiga, mis puudutab globaliseerumisega kohanemisega fondi. ning see on Esteban Gonzalez Ponsi raport, puudutab Galiitsia juhtumit. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kolm, kus on eraldi hääletus, mida soovis raportöör. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge, seega hääletame elektrooniliselt teist osa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud, seitseteist vastu, viisteist poolt. neli, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapoolet-, vastu võetud kaksteist, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud neliteist poolt, vastu, vastu võetud. kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud? vastu võetud kolmkümmend poolt, üks vastu, üks erapooletu. õnnitlused raportöörile. nüüd hääletame Inese Vaidere arvamust. see puudutab kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust äh, partnerluslepingute kontekstis. kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud tegelikult kaks hääletust, esimene hääletus puudutab lepingut, partnerluslepingut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja arvamuse projekt, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kaks inimest äh, sisestasid kaardid, kuid ei hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud poolt kakskümmend seitse, vastu kolm õnnitlused proua Vaiderile. ja nüüd järgmine hääletus Euroopa Liidu välisrahastamisvahendite rakendamine. vahekokkuvõte aastal kaks tuhat seitseteist ja tulevane struktuur pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? ei ole kuigi selge, hääletame elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kaheksa vastu. kompromiss üks. kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksa on tagasi võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletuid taga-, vastu võetud. kaksteist, suurne muudatusettepanek poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt, kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võet-, vaband-, esimees täpsustab, tagasi lükatud, seitseteist vastu, neliteist poolt. neliteist, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist soolise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd nimeline hääletus, lõpptekst, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, neli vastu, erapooletuid ei olnud. õnnitlused raportöörile. ja nüüd äh, ülekanded, ümberpaigutused kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve osas teeme siin järeldused positiivsetest arvamustest, mida välja, väljendasime just üleilmastumisega kohanemise fondi osas, siin vist ei ole eriti kommentaare midagi vaja teha, härra raport-. ei, härra esimees, me nüüd hääletame esimest kahte ümberpaigutust ja nagu te just ütlesite, härra esimees, need on kahe raporti tagajärjed, mis me just vastu võtsime, Esteban Gonzalez Pons Galicia teema ning äh, härra Paeti raport, mis puudutas vallandamisi Ericssoni poolt. nii et me siis hääletame kõigepealt Rootsit, kaks miljonit sada kolmkümmend ja tuhat eurot EGF-i reservist EGF-i peamisele reale. see on äh, Paeti raporti vastuvõtmise tulemust soovitan toetada ja siis hääletame teist ümberpaigutamist, seitsesada kakskümmend tuhat eurot, samuti EGF-i reservist EGF-i põhireale, nii nagu vastavalt siis kolleeg Esteban Gonzalez Ponsi raporti vastuvõtmisele ja see on siis seotud vallandamistega Galicias ja minu ettepanek on muidugi hääletada poolt ja nii palju siis sellest, härra esimees. suur tänu, härra raportöör, ma arvan, et eriti midagi rohkem siin öelda ei olegi, nii et ähm, nimeline hääletus. esimene ümberpaigutus. elektrooniline hääletus, esimene ümberpaigutamine, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? mõned läksid minema ja jätsid oma kaardid masinasse, tundub. veel väike jõupingutus, palun. ahah. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kolm vastu. ja teine ümberpaigutamine, Galiitsia elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kaks vastu. ja muud jaod annan sõna Richard Ashfordile. Uh, thank you, Chairman. Uh, kaks taotlust ümberpaigutusteks seekord, esimene puudutab uh, regioonide komitee tegevuskava ja teine Euroopa Parlamenti. kõigepealt uh, regioonide komitee ülesehituse muudatus on see, et nad tahavad ühe AD6 alalise koha muuta ajutiseks ja ühe AST3 äh, posti äh, AST4 murd ST4 ametikohaks. sellega on võimalik kolmsada kuuskümmend kaheksa eurot kolmsada kuuskümmend kahe eurot ja üheksakümmend senti kokku hoida kümne kuu jooksul. nii et pange see endale kirja. ja teine küsimus oli natukene keerulisem, see puudutab Euroopa Parlamendi taotlust ümberpaigutamiseks. kommunikatsiooni peadirektoraat soovib kolm miljonit kolm, kaks, neli, kaks eelarverealt viia üks, neli, null, null reale. see puudutab äh, Äh, avalike ürituste reklaami ja see soovitakse üle kanda siis ülejäänud äh, ametnike sekretäriaatide eelarvereale. see puudutab järgmisel aastal alga-, järgmisel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimisi ja sellega kontaktbüroodel on võimalik äh, võtta tööle inimesi, kes siis äh, töötaksid välja kommunikatsioonistrateegia. novembrikuus eelmisel aastal otsustas juhatus välja töötada detsentraliseeritud kommunikatsioonistrateegia ja just seda see ümberpaigutaminegi puudutab. ma tean, et äh, mõned teist avaldasid kõhklusi, et ka mina olin kõhklev ja saatsime kirja äh, sellele peadirektoraadile, mis äh, ümberpaigutuse taotluse tegi ja nüüd me oleme saanud äh, põhjaliku vastuse ja mis põhimõtteliselt äh, äh, eemaldas ka kõik kõhklused, kuid meie kui organisatsioon kui me öö, siin nüüd kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimiste raha paneme aasta kaks tuhat kaheksateist eelarvesse, aga siis kolm nädalat hiljem see detsentraliseeritud kommunikatsioonikava välja töötati ja tegelikult see ikka meid veel ei rahulda ja ma rääkisin Paul Rüübikiga, et me peame tulevikus mõtlema, kuidas selliste küsimustega tegeleda, aga kolleegid on saanud vastused küsimustele mis me esitasime ja ma ei näe mitte mingit põhjust, miks me peaksime sellele ümberpaigutamisele vastu olema. tänan, härra raportöör. Äh, siin viibib ka härra Dodžkio, kes on äh, peadirektor TGCOM-is. Äh, võib-olla kuulaksime ära tema arvamuse, mis te arvate? selleks, et maha rahustada seda pahameelt, äh, mis tekkis, kui me hääletasime eelarvet veel enne, kui lõpule jõudis kahe tuhande seitsmenda aasta äh, eelarve täitmine ja nüüd on selles osas mingi muutus. esimees, me tegelesime äh, nende küsimustega kirjalikult ja me saime tõesti piisava äh, vastuse kommunikatsiooni peadirektoraadilt. minu teada kolleegidel kõhklusi enam pole, aga võib-olla mõni kolleeg siiski soovib saada lisavastuseid, nii et kui tõesti peadirektor kohal on, siis äkki ta soovib selles osas sõna saada. kas on küsimusi? ma ei näe küsimusi. tegemist on ümberpaigutamisega. Äh, ja kui keegi ei ole vastu aa, tuleb hääletada. hästi. nelikümmend üheksa töökohta niisiis. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. üks hääletus. kas kõik on hääletanud? ikka on üks hääletuskaart, mis ei ütle mitte midagi, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, viis vastu. ja regioonide komitee osas, kui keegi ei ole selle vastu, siis võime kinnitada selle ettepaneku. nüüd kinnisvarapoliitika osas hääletust ei ole ja seepärast olemegi ammendanud oma tänase päevakorra. järgmine koosolek toimub kaheksandal märtsil kella üheksast kaheteist kolmekümneni. head kolleegid, suur tänu arvuka osaluse eest siin hommikutunnil nendel nii olulistel teemadel, eh, millest sõltub Euroopa Liidu tulevik